Okay, colleagues. kolleegid. This joint item. kolleegid, läheme nüüd edasi ja meil toimub äh, ühine arutelu päevakorrapunktis äh, seitse ja see toimub siis äh, koostöös libe komisjoniga ja see puudutab Kreeka aitamist, et Kreeka saaks vastu võtta rahvusvahelise kaitse taotlejaid ja neid ka integreerida. me teame kõik, mis toimus aastal kaks tuhat viisteist Kreekas mil Kreeka pidi vastu võtma, võtma rohkem kui ähm, miljon pagulast ning seda väga lühikese ajajärgu jooksul. Need pagulased saabusid Süüria sõja tõttu, aga tulid ka teistest piirkondadest. ja meie siin Arenguasjade Komisjonis ning ka Euroopa Parlamendis toetasime Kreekat me rääkisime sellest, et tuleb teha kättesaadavaks vahendid, et Euroopa Liit ei peaks pagulaskriisi kätte lämbuma, võttes ähm, arvesse, milline äh, olukord äh, val-, valitses ning äh, loodi siis selleks ka erakorraline rahastu, kust on välja makstud kaks miljonit eurot ja tehakse koostööd ÜRO pagulasvoliniku ja erinevate ÜRO agentuuridega selleks, et äh, toime tulla Kreekas ning saartel valitseva humanitaarkriisiga. eraldatud on tegelikult veelgi raha, millest kindlasti räägib Claude Mores ja põhjus, miks me täna seda küsimust siin koosolekul arutame, seisneb selles, et juuli lõpus võtavad Kreeka võimud üle suure osa tööst, mida seni on teinud ainult vabaühendused ja rahvusvahelised organisatsioonid. Nad kavatsevad seda tööd hakata tegema ise ja meie siin peame täna vaatama, kas on võimalik see töö üle anda ja kas saab teha koostööd erinevate rahastute vahel äh, ehk siis äh, kuidas teha võimalikuks see, et äh, Kreeka tuleks asüülitaotlejatega paremini toime. kahjuks ei saa härra Musales, Kreeka minister, siia tulla ja seetõttu siin ei viibi Kreeka valitsuse esindajat. aga siin viibib siiski äh, komisjoni esindaja, kes saab meiega rääkida, nendega Claude More, Mores, suur tänu aitäh ja mul on väga hea meel, et äh, siia on saanud tulla mõlema erialakomisjoni esindajad. me peame me peame äh, tõesti mõtlema, mismoodi siis üle minna ühelt rahastusmudelilt teisele, võttes arvesse, et Kreeka valitsus äh, võtab nüüd juhtimise üle. tegemist on olukorraga, mis on väga keeruline, seni on selle probleemiga tegelenud vabaühendused. ka mina külastasin maikuus Kreekat ja sain seal informatsiooni, nii et see, mida me täna teeme, põhineb suuresti meie enda analüüsil. aga muidugi oleme me saanud informatsiooni ka oma vabaühendustelt ja teistelt. tänase koosoleku eesmärk on vaadata seda, milliseid eh, toetusi on seni erifondist välja makstud, erifondi haldab Kreeka ja teiseks, mida on siis teinud komisjon ja kas luuakse erakorraline ehm, rahastu ja kuidas saaks selle haldamise tulevikus anda üle Kreekale. võttes arvesse, mida saime teada talvel Kreeka saartel valitseva olukorra kohta, Eh, ja arvesse peame võtma ka seda, et eh, Kreekasse saabub endiselt palju pagulasi, neid on küll vähem kui enne, aga neid on siiski väga palju ja seetõttu tuleb tagada, et meil oleks piisav rahastus kaitsmaks eh, pagulasi vastavalt Euroopa standarditele. väga oluline on ka see, et me saaksime täna andmeid nii komisjonilt kui ka Kreeka valitsuselt Linda juba selgitas meile, et Kreeka valitsuse esindaja siia tulla ei saanud, sellest on kahju, aga nagu ütlesime, on Euroopa raha väga oluline selleks, et näidata üles solidaarsust Kreeka suhtes ja nüüd me peaksime analüüsima seda, mis siis praegu toimub ja mida tuleks teha eraldi. me peaksime seega ära kuulama Simon Moji asedirektori, peadirektoraadi asedirektori Euroopa Komisjonist, kes tegelikult külastab meid päris tihti ja kes annab äh, meile äh, siis informatsiooni. kui te saaksite seitsme minutiga piirduda, siis oleks meil sellest palju äh, kasu. suur tänu, härra esimees ja tere tulemast kõigile. kindlasti kõik teavad, et ähm, Kreeka kriis jõudis varipunkti detsembris kaks tuhat viisteist, mil äh, hakkas äh, saabuma tuhat äh, sisserändajat päevas, kasutati peamiselt Lääne-Balkani marsruuti ja Kreeka, Kreeka suutis kokku vastu võtta tegelikult ainult kaks tuhat inimest ning vastuvõtutingimused olid pehmelt öeldes halvad asüülitaotluste läbivaatamise võimekus oli samuti vähene võib öelda, et tegelikult on saavutatud päris palju ja kui härra Musalas oleks täna siin, siis ma ütleksin talle, et ta tegelikult on teinud väga palju pingutusi, ma kiidaksin ja tänaksin teda investeeringute eest oma piirkonnas. Kreeka olukord on tegelikult kõvasti paranenud ja seda kindlasti seetõttu, et kõik huvirühmad, mitte ainult Kreeka valitsus, on koos pingutanud kaasa on aidanud Euroopa agentuurid, rahvusvahelised organisatsioonid ja ka kodanikuühiskonna esindajad. kõik nad on andnud oma panuse selleks, et saavutada edu. ja mina tahaksin öelda, et meie komisjonis oleme ka pingutanud. me oleme proovinud eh, ette näha erinevaid eh, rahastamisvahendeid selleks, et eh, et et äh, Kreeka saaks hakkama võimalikult tõhusalt, aga ka humaanselt. mis puudutab rahastust, siis me oleme andnud äh, raha ka ESF-i ja IMF-i, e äh, Rahvusvahelise Valuutafondi raames viis koma üheksa miljonit eurot siis aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja lisaks alates kriisi algusest andnud veel kolmsada kuuskümmend kaks miljonit eurot äh, erakorralise abina, kas siis otse äh, Kreeka valitsusele või äh, läbi rahvusvaheliste organisatsioonide, muuhulgas ÜRO pagulasvoliniku ametni, ameti ja oleme kasutanud ka vabaühendusi. selle lisaraha andmisele on lisandunud veel ka igapäevane töö Ateenas seal töötab Martin Weber, minu kolleeg, kes teeb koostööd Kreeka valitsuse, Kreeka võimudega iga päev. aga lisaks kasutame me ka Euroopa pagulasameti ning Euroopa piirivalveameti äh, eksperte, kes saavad Kreeka ametnikke nende töös toetada me saame öelda, et see näitab selgelt, et me oleme Kreekaga solidaarsed, et me aitame neid, võttes arvesse, kui suur on rändesurve Kreeka piiridel. ma arvan, et sellest räägiti ka meie eelmistes e-, eelmistel koosolekutel, kus me rääkisime sellest, kuidas päästemeeskonnad Vahemerel tegutsevad ja e, et ka see on märgiks, et tegelikult on võimalik saada teiste liikmesriikide abi ja seda pidevalt nõukogu on venitanud Euroopa ühise asüülisüsteemi eh, menetlemisega ja tegelikult aitaks selle menetluse lõpule viimine ka Kreekat. tahaksin rääkida veel Euroopa Liidu Türgi avaldusest. ka see on andnud eh, väga häid tulemusi, sest kokkulepe Türgiga viis selleni, et inimesi hakkas vähem saabuma ja huvitaval kombel hakkas neid Vahemerel ka vähem hukkuma see tähendab seda, et äh, inimesi saabub vähem, Euroopa piire kontrollitakse paremini ning äh, Kreekas on äh, asüülitaotlejate ja pagulaste tingimused nüüd palju paremad, palju inimlikumad, kuigi muidugi on ka veel arenemisruumi. see kõik näitab seda, et ühised jõupingutused kannavad vilja. muidugi peame me selle olukorra täielikult normaliseerima, võttes arvesse ka seda, et Kreekas on pagulaslaagreid, milles on sellised probleemid, mille Kreeka võimud peavad äh, otsekohe lahendama. üks küsimusi on see, mismoodi meil õnnestuks Kreekat äh, toetada jätkusuutlikumalt ja järjepidevamalt ning selleks teeme me Kreekaga pidevat koostööd äh, ja meil oli nõndanimetatud rahastamisplaan aastaks kaks tuhat seitseteist, mille abil me tahtsime äh, optimaalsemalt ära kasutada seda raha, mis Kreekale juba oli eraldatud vastavalt äh, riiklikule kavale. Kreeka võimud astuvad praegu vajalikke samme selleks, et äh, seda rahastust äh, ka kasutada. Nad teevad jõupingutusi selleks, et nad suudaksid selle raha ära kasutada sajaprotsendiliselt ja see raha on siis eraldatud vastavalt nende riiklikule programmile mitmeaastase finantsraamistiku raames ja nad kasutavad äh, ka siseriiklikku raha või oma liikmesriigi raha selleks, et pagulasi paremini vastu võtta. ma olen väga rahul sellega, et Kreeka on alustanud äh, hanget selleks, et paremini paika panna pagulaste vastuvõtu tingimused, et parandada neid tingimusi vastuvõtukeskustes, eriti tingimusi alaealiste jaoks. ma usun, et väga oluline on ka härra Tšelitsase töö ja tema meeskonnatöös on tõesti muljetavaldav ja seda on tehtud viimastel nädalatel. saatjate alaealiste küsimus on samuti oluline ja me jälgime seda pidevalt. me peame tagama, et lapsed, kes on kõige haavatavamate rühmade hulgas, saaksid sobivaid teenuseid, see on komisjonile väga oluline. me töötame koostöös Kreekaga, et parandada alaealiste tingimusi. ma olen kindel, et mõned vabaühendused on mures sellepärast, et äh, nad leiavad, et äh, Kreeka saartele ei anta piisavalt järjepidevat rahalist abi, kuid tegelikult ei ole see tõsi, sellepärast et äh, rahalist abi antakse endiselt, aga antakse seda läbi lisainstrumentide, milleks muuhulgas on ka siseriiklik, liikmesriigi kava ja selle raha haldamist kontrollib Kreeka valitsus. see tähendab seda, et tegelikult Euroopa raha tuleb, lihtsalt praegu me oleme üleminekuperioodis millest kolleeg teile veidi aja pärast räägib, et kirjeldada EKO rahastuse tööd. me kasutame toiduabi ja teistsuguse abiprogramme, millest räägib teile kolleeg, väga oluline on aga ka see, et me peame seda abi andma jätkuvalt, järjepidevalt niipea, kui me jõuame sellisesse olukorda, kus äh, kriisi haldamine toimub nii, et äh, söök tellitakse sõjaväelt ja sõjavägi üldiselt pakub väga head teenust, kui me jõuame sellisesse olukorda, kus teenuseid pakutakse pidevalt ja jätkusuutlikult ning neid pakuvad riigi enda asutused, kellel on äh, vastavate teenuste pakut-, pakkumiseks ka teenu-, pakkumiseks ka mandaat, seda parem meile kõigile. ma usun, et äh, et võib väita, et vastuvõtutingimused on nüüd kvaliteetsemad ja paremad. nii et ähm, areng on toimunud. me peame jõudma sellest, et äh, inimesed vajutatakse telklaagritesse selleni, et neile antakse mingisugused ajutised korterid, mis on ikkagi väärikam ja inimlikum. me ei saa lubada seda, et kordub see, mida me nägime üle-eelmiste, üle-eelmise aasta jõulude ajal. ma tahaksin rõhutada veel seda, et Kreeka Kreekat ei ole üksi jäetud ja Kreekat ei jäetagi üksi. meie siin komisjonis kavatseme olla proaktiivsed ja paindlikud. meil on olemas äh, rahastusplaan, aga plaane saab alati muuta ja kohandada ja seda ka tehakse, kui selleks on vajadus. me teeme tihedat koostööd Kreeka võimudega, et neid toetada, aga me ei äh, ole kuidagi, meie töö ei ole kuidagi jäik me külast-, te külastasite hiljuti Karatepa laagrit Lesbose saarel, mis on väga eh, kena saar, sobib elamiseks perekondadele ja üks asi, mida me seal märkasime, oli see, et seal on abi rahastamine tõesti selline katkendlik, nii et me tegime koostöös ÜRO pagulasvolinikuga uue plaani, et Karatepe laagrit paremini aidata üks asi, mida ma Lesbose saarel ka märkasin, oli see, et kommunaalarvete maksmine toimus läbi kohaliku omavalitsuse ja see ei tundunud mulle õige. kasutati siis tõukefondide raha, aga see tuli läbi kohalike omavalitsuste ja tegelikult tuleks need arved ära maksta otse erakorralise abi realt. kuid mõned inimesed, kes Lesbose saarel elavad ja on kreeklased, olid oma kodud avanud ja ise aidanud pagulasi. nii et äh, me näeme, kui me kohapeal käime, et tegelikult on igas programmis lünkasid, mida ei õnnestu täita ka siis, kui väga püüda ja selle tõttu püüab äh, meie peadirektoraat nüüd teha paremat tööd, augustis on meil väljas meeskonnad kes aitavad äh, vastata asüülitaotlustele, äh, kes, kes aitavad vastata abitaotlustele, tehes seda kas äh, siin või siis Kreekas. suur tänu ja ma loodan, et minu jutust oli teile abi, aitäh! Very... suur tänu teile! me käisime Kartepe laagris ja kohtusime sellel kohaliku linnapeaga ka ja kohalik eelarve tegelikult oli probleem, sellepärast et kohalikud inimesed peavad kasutama seda toetust ja see oli väga praktikal. annan nüüd EKO peadirektoraadi esindajale kohe sõna. ma arvan, et igasugused augud rahastamises on võimalik probleem. selge on, et vabakonnaorganisatsioonid jätkavad teenuste osutamist, see ei ole probleem, aga praegu on täna vist kaksteist juuli ja kuu lõpus peaks tulema uus rahastamisperiood ja paljud on öelnud ka, et äh, rahvuslik plaan on nüüd olemas äh, ja välja antud ka Kreeka ametivõimude poolt, aga ma arvan, et me peame igal juhul minema edasi sujuvalt äh, esimese augustini, sellepärast et me näeme äh, seda, et kohalikud inimesed, nemad ju ei saa aru täpselt, mis potist raha tuleb, aga nemad peavad teenust saama, aga annan siis teile sõna kohe, palun. aitäh, proua esimees, ma vastan kõigepealt teie küsimusele, mis puudutab üleminekuperioodi ja seda, millised võimalikud probleemid võivad tekkida ja ma tulen kohe ka Simon Moosiu jutu juurde tagasi. mõned äh, probleemid tõesti on olemas, aga need on juba tuvastatud ja leitud on ka lahendused. ma kasutan võimalust teile rääkida meie iga-aastasest raportist ja ma võin juba praegu öelda, mismoodi on arenenud meie ühistöö ehk siis äh, Simoni teenistuse ja minu teenistuse vaheline äh, ja see koostöö toimub aastal kaks tuhat seitseteist. Äh, lühidalt on siis nii, et rahastamisplaan, mille Kreeka valitsus esitas ja mille kaks vastutavat volinikku ka ähm, heaks kiitsid, see plaan see plaan seisneb siis selles, et äh, me koondame oma tegevuse maismaa Kreekas ja et me struktureerime oma tegevuse paremini ja suuname raha Kreekale läbi kahe instrumendi. üks on siis äh, tingimusteta elektrooniline süsteem ja teiseks äh, me kasutame äh, sellist programmi, mille abil antakse pagulastele parem majutus, ehk siis korterid, millest Simon teile juba rääkis, need tehakse neile kättesaadavaks ja ja ja võib ka öelda, et Kreekas on taristu küsimus oluliselt äh, paranenud me oleme teinud äh, koostööd erinevate mm, vabaühendustega, aitäh ka sulle, Annabel. nüüd on siis meil kolmkümmend tuhat äh, uut äh, korterit ja need on tehtud kättesaadavaks selle aasta jooksul. ma arvan, et me peame mõtlema ennekõike sellele, kuidas Euroopa abi tõhusamalt ära kasutada ja kuidas see tagada, aga tuleb mõelda ka sellele, et see abi peab olema koordineeritud koordineerimistöö peab toimuma hästi meie talituste, meie teenuste, meie talituste vahel ja see koostöö peab hästi toimuma ka Kreekas koha peal ja selleks oleme me siis edastanud, eraldanud tehnilised eksperdid, kes saavad Kreekas äh, teha tööd ja nad saavad seal viibida alaliselt ja koostöös Kreeka ametnikega moodustavad nad sellise esinduse, mis võimaldab meil väga eh, täpselt jälgida, mis Kreekas toimub ja kuidas nende probleemide eh, lahendamine toimub. Te ka ütlesite, et see üleminekuaeg on eh, nii-öelda delikaatne periood ja sellega olen ma nõus. ma tahaksin rääkida veel kahest teemast. kõigepealt kõigepealt äh, see saatjate alaealiste küsimus ja nende vastuvõtmine ja teiseks küsimuseks on äh, see äh, asüülitaotluste läbivaatamiseks eraldatav raha, millest Simon rääkis. kõigepealt äh, saatjate alaealised. praegu on olukord pigem hea, sest et kuulutati välja uus hange, mis tähendab seda, et on võimalik äh, alaealis, saatjate alaealisi vastu võtta ja nad on võimalik saata lennukitega. ja äh, selleks on siis eraldatud äh, raha, on umbes sada kohta selleks. ja seda peame me siis, seda me arutasime Kreeka võimudega, et kas äh, sellest rahastusest äh, piisab. meil on tehtud uus ettepanek ja me peame äh, selle uue, Kreeka kavatseb siis selle uue hanke abil, mille nad on välja kuulutanud, tagada raha tõhusa kasutamise ja saatjate alaealiste probleem peaks kiiresti lahendama, lahen-, lahenema. mis puudutab asüülitaotlusi, Simon sellest ka rääkis, siis Äh, siis äh, äh, praegu on selleks ette nähtud rahastus ja me jätkame seda rahastust ka edaspidi, isegi kui see liigub läbi teiste instrumentide. me oleme siis ette näinud veel kaks tuhat uut korterit nende pagulaste jaoks, kes on kõige haavatavamas seisus ja me kavatseme anda äh, ka puhtrahalist abi teatud piiratud hulgale isikutele. me oleme teinud koostööd Simoni meeskonnaga, nagu ma ka juba ütlesin, et kindlaks teha, millised, millised probleemid olid aastal kaks tuhat kuusteist, millised probleemid on praegu ja millised probleemid võivad olla seotud üleminekuga ähm, uutele instrumentidele. järgmisel nädalal loodetavasti me saavutame juba mingisugused kokkulepped ja kiire lahenduse. nagu äh, nagu Simon ütles, on meil väga kahju sellest, et Kreeka minister ei saanud äh, täna meile siia tulla, sellepärast et Kreeka valitsus on ju see, kes peab äh, koordineerima neid äh, uusi meetmeid, aga see, et uus rahastusplaan aastaks kaks tuhat seitseteist on olemas ja vastu võetud, lubab meil igal juhul olulisel määral parandada ka koostööd ja koordineerimistööd Kreeka võimudega ning tulevaste projektide rakendamine toimub siis paremini ning samuti õnnestub meil siis paremini teha koostööd partnerorganisatsioonide ja vabaühendustega. me rääkisime siin äh, kriisi haldamisest aastal kaks tuhat viisteist, meil kriis oli kõige akuutsem, olukord on äh, kindlasti sellega võrreldes väga palju paranenud. nii et äh, nüüdseks me oleme eraldanud umbes nelisada miljonit eurot, seda siis aastateks kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat seitseteist ja see oli e-, eraldatud erakorralise abina. lisaks sellele on meile esitatud äh, veel lisataotlusi umbes kolmekümne miljoni euro ulatuses kuni aasta lõpuni. ja aastal kaks tuhat kaheksateist aastaks kaks tuhat kaheksateist on äh, ka ette nähtud eelarveeraldis, äh, nii et kokku umbes äh, kakssada miljonit eurot ja me leiame, et aastal kaks tuhat kaheksateist ilmselt me siis saame sellest erakorralise abi instrumendist välja tulla ja see on praeguseks kõik. suur tänu teile. ja nüüd on meil ka kõneleja ÜRO pagulasse ülemvoliniku ametist ja annan talle kohe sõna, sellepärast et ta on olnud ka siia kaasatud ja ma olen näinud, kuivõrd head tööd on nad seal teinud ja äh, proua Kanjov saab sõna. suur tänu teile, äh, esinaine, suur aitäh ja tere hommikust kõigile suur aitäh, et kutsusite meid ka äh, Home ja Eco peadirektoritega sellele arutelule äh, ning ka Kreeka ametivõimude kohalolul nii nagu mõlemad äh, Euroopa Komisjoni teenistused juba ütlesid, on väga palju raha investeeritud äh, hädaolukorra abiks äh, erakorraliseks meetmeteks Kreekas. kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kuusteist on pagulaste ülemvoliniku amet saanud kolmsada nelikümmend miljonit eurot vastavalt sada kakskümmend Home peadirektoraadit ja sada kuuskümmend siis ECO peadirektoraadit, seda raha on palju. rohkem, kui me oleme saanud ükskõik millise riigi jaoks maailmas Euroopa Liidu poolt. Kreekal on endiselt raskused äh, pagulaskriisile vastata, eriti just Kreeka saartel on see nii aga me oleme nõus ja, ja nii äh, on ka öeldud, et enam ei ole tegemist äh, hädaolukorraga ja seetõttu peame me keskenduma sellele, et äh, institutsioone tugevdada, olukord oleks säästlik ja olemas oleksid vastavad võimekused. mikspärast ma seda rõhutan, sellepärast et on asüülitaotluste hulk, mis aina kasvab Kreekas ja aina rohkem on ka inimesi, kes äh, saavad kas pagulastaatuse või kes saavad osalise rahvusvahelise kaitse ja jäävad seetõttu Kreekasse. järgmine äh, väljakutse tegelikult on juba Kreeka ees ja meie kõigi ees, sellepärast et vaja on töötada integratsiooniprogrammi kallal Kreekas ja tegemist saab olema uue institutsioonide vahelise väljakutsega. Äh, loodetavasti äh, integratsiooniprogrammi toetus saab äh, alguse, nagu ma ütlesin, inimeste staatusi antakse aina rohkem, nii rahvusvaheline kaitse kui pagulase oma ja seetõttu on vaja integreerida inimesi. ühtne asüülisüsteem Kreekas äh, ja selle väljatöötamine Kreekas äh, aina edasi edeneb. kaks tuhat seitsesada inimest said pagulastaatuse Kreekas. nüüd käesoleval aastal on juba kolm tuhat inimest ja rohkem seda saanud kui me paneme need siia juurde, kes ümberpaigutamise äh, õigust ei saa ja peavad jääma Kreekasse, siis äh, mõned tuhanded inimesed peavad äh, pikemaajalist perspektiivi arendama Kreekas. me saame aru Kreeka raskustest ja oma rahv-, rahva jaoks ka, aga see arv ikkagi on üsna pisikene ja ka juhitav Need suured summad, mis on Kreekasse investeeritud, peavad ka pikemaajaliselt äh, toimima ja aitama ja mingi osa sellest on stardiraha. meie äh, tegevuse fookus muutub nüüd, äh, kiireloomulised abimeetmed on suundunud üle jätkusuutlikumaks tegevuseks, et tegutseda koos kohaliku omavalitsusega ja võimudega, nii et nemad oleksid ka rohkem vastutavad asüülisüsteemi eest, millel oleks ka integratsiooni komponent Äh, koostöö kohalike omavalitsustega on olnud väga positiivne näide, äh, sest koostöö on kasvanud ja märkimisväärselt. loomulikult selle kiireloomulisuse tõttu eeskätt, sellepärast et nad peavad koostööd tegema, aga mõned on olnud neid väga positiivselt äh, kiirelt tegutsevad. üks näide, mille võin tuua, on Perea kohalik omavalitsus, kus meie pagulaste majutamisprogramm, mida siin ka mainiti, enamik korteritest äh, Äh, on vabakonna organisatsioonide hallata Kreekas, aga siin äh, näide on see, et kohalik omavalitsus äh, võttis üle viiekümne korteri üürimise ja haldamise, mida haldas varem vabakonna organisatsioon. nii et tegemist on ka kohalike omavalitsuste poolt uue protsessiga, uus konstruktiivne dünaamika, töötame kaas-, koostöös Euroopa Komisjoniga, et siin ka toetust avaldada siis oleme ka näinud seda, et äh, sõpruslinnade ja partnerlinnade hulk kasvab nii Kreeka linnade vahel ja teiste Euroopa linnadega samuti, et äh, üksteist toetada ja abistada. rahastamise kohas pealt peab ütlema, et äh, kindlasti on vaja paremat ligipääsu rahastamisele nendele kohalikele omavalitsustele, kes on valmis võtma pagulasi vastu, aitama neid integreerida ja jätta neid oma piirkonda. Föderaals-, Äh, riigi vahenditele on raske äh, ligi pääseda ja humanitaarabi rahastamist ei ole võimalik ka olnud äh, saavutada. järgmisel aastal on niikuinii ka selle, või selle aasta lõpus, vabandust, on ka selle lõpp niikuinii, nii et sellest pole rohkem mõtet rääkida siis kaks protsenti suurt programm, programmi, mida oleme juhtinud, esiteks siis pagulaste majutusskeem äh,, nagu teate, esimene eesmärk oli muidugi, et inimesed paigutataks ümber Kreekast, see oli mm, selle ulualuste otsimise skeemi esimene e, eesmärk. Neid e, majutati asüülitaotlejatena, aga nüüd on loomulikult oluline ka see, et e, majutusskeem võtaks arvesse ka neid inimesi, kes on juba saanud kas pagulasstaatuse või rahvusvahelise kaitse nii nagu Jean-Louis ütles, rahaprogramm on järgmine samm, see on esimene samm selleks, et inimesed saaksid ise hakkama ja neid integreeritaks, aga see on meie jaoks väljakutse, et äh, ka tervishoiusüsteem oleks äh, Kreekas sellesse lülitatud niimoodi, et see oleks ka pikaajaliselt äh, jätkusuutlik. me toetame Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni üleskutset, et AMIF-i fondid eh, oleks kasutatud maksimaalselt ära, mis on liikmesriikide jaoks eh, jäetud eh, kasutada ning et pagulaste ülemvoliniku ameti vahendid ja muud vahendid järk-järgult väheneksid. me kindlasti tahame öelda, et seda raha on vaja kasutada just koolitusvajadusteks, keeleõppe ja integratsiooni toetamiseks tööturule Äh, samal ajal on juba ka rõhutatud väga äh, tundliku ja kriitilise teemaga see, et oleme praegu teelahkmel, kus hakkab siirde äh, programm, see on võtmeaspektiga. hädaabilahendused viiakse üle riiklike programmide alla, me tahame igasuguseid lõhesid ja loomulikult negatiivseid mõjusid pagulastele endale vältida. nagu käesoleva aasta suvel Äh, juba ka öeldud, äh, tegemist äh, on väga tundliku perioodiga ja hoolikad oleme ka selle osas, kuidas üleminekuperiood kulgeb alaealistele peavarju pakkumisega või siis teenuste pakkumisega Kreeka saarel, kus on vastuvõtukeskused loomulikult peame vaatama ka seda, kuidas see äh, äh, elukoha leidmise äh, skeem kolmkümmend tuhat inimest siis maismaal, kuidas selle jaoks leitakse raha, kui ökopeadirektoraadi rahastamine väheneb, kaks tuhat üheksateist juba on ette näha siis järgmist faasi üks kommentaar ka EKP direktoraadi sekkumisest Kreeka süsteemi ülesehitusse eelmisel aastal, sest on olnud väga huvitav äh, konstellatsioon osalistest Kreekas, EKO on seal ka osaliseks ja äh, nende jaoks oli väljakutse kindlasti see ja selge on see, et et nad ei saanud sekkuda olukorras, kus äh, liikmesriik ise ei lase aidata, äh, aga samas humanitaarsed vajadused äh, justkui sellele viitaksid. ja Euroopa ühtse asüülisüsteemi reeglid ja raamistik on ka loomulikult vaja Mm, arvesse võtta. küsimus on nii teavitamise, infovahetuse kui ka koostöö osas. võib-olla aasta tagasi veel süsteemid väga hästi ei toiminud, aga selles osas on paranemisi olnud. ka meie eh, ÜRO-na selles koordinatsioonimehhanismis mängisime rolli ka koos Kreeka ametivõimudega. lisamärkusena, kuigi võib-olla ECO mõju Euroopa kontekstis on äh, vara veel hinnata, teame me ja näeme juba seda, et standard äh, kiireloomulise humanitaarabi lähenemist ei ole võimalik rakendada Euroopa Liidu liikmesriikides ja siin on kindlasti sellest kogemusest Kreekas äh, meil väga palju õppida ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet ja tulevik mängime endiselt kriitilist rolli kõikide pagulaskriisi lahenduste otsimisel Kreekas kaks peamist eesmärki, äh, elukohaprogramm ning äh, rahaprogramm, sularahaprogramm, aga muidugi aitame ka õigusnõu ja kaitse, eriti lastekaitseprogrammiga, peamised osad meie tegevusest, äh, numbrid tõin juba välja, rahastab Euroopa Komisjon, ükskõik, kas siis Home või ECO peadirektoraat, ja me oleme valmis ka samm-sammult äh, välja astuma äh, Kreekast, äh, kui need, kes üle võtavad, teevad seda vastutustundlikult tuleviku jaoks. nii palju kui võimalik ei ole küsimus paremas ootamises ja ennetamises, mis olukord võib edasi minna, vaid teha seda kvaliteetsemalt ja pikaajalisemalt, et mis juhtub järgmisel ja ülejärgmisel aastal. arutelud on kaks tuhat kaheksateist aasta jaoks juba käimas, aga rohkem peab olema ettenähtavust ja ennustatavust selles osas, kuidas me äh, ECO väljumisstrateegiat läbi viime, meie enda loobumist ja kuidas Kreeka ametivõimud ise vastutuse üle võtaksid. suur tänu tähelepanu eest! palju-palju tänu! meie koosoleku ülesehitus äh, nägi ette selle, et anname sõna ministrile, saame temaga mõtteid vahetada reedel mm, Tallinna nõukogu raames oli võimalik mul äh, kohtuda ministriga ja, ja ma kindlasti annan talle ka tänase mõttevahetuse teemat äh, ja mõtet edasi. nii et, mm, et see on tõesti oluline, et see, millest me räägime, et need sisulised küsimused saaksid tõesti edastatud. aga nüüd saavad sõna saadikud, et väljendada omapoolseid seisukohti, alustame äh, Äh, humanitaarabi raportöörist äh, Enrique Guerrerost, palun. Eh, eh, palju tänu. jah, tõepoolest, äh, mina olin üks nendest, kes oli, mm, on selle teemaga tegelenud kohe algusest peale mm, arengukomisjonis ja hiljem libekomisjonis põhimõtteliselt äh, me ühelt poolt tahtsime näidata üles solidaarsust äh, Kreeka valitsusega nende jõupingutuste eest, äh, mida nad teevad, ja teiseks me püüdsime tuvastada, millised on need probleemid, millega nad silmitsi seisavad ja millist toetust ja abi saaksime meie Euroopa Parlamendi ja teiste Euroopa asutuste poolt pakkuda. on tõesti väga kahju, et minister ei saanud täna siia kohale tulnud, tulla, aga me oleme saanud tegelikult päris palju ja informatsiooni, päris põhjalikku informatsiooni meie kolmelt esinejalt. ja minupoolsed küsimused teile, kes soovib vastata, vastab kõigepealt ka mina olen külastanud Thessaloniki lähedal asuvat laagrit koos minister Musalasega, me käisime seal üheskoos, külastasime seda laagrit sellise nii-öelda viimase põlvkonna laager, kus tingimused olid head, see oli märtsi lõpupoole, kui see külaskäik äh, aset leidis ja äh, nii-öelda eelmise talve probleemidest oli üle saadud ning äh, see tõeline nii-öelda kriisiolukord oli selja taha jäänud et äh, olukord normaliseerus äh, nende tingimuste osas, millega sisserändajad, pagulased silmitsi seisavad. vähemalt Thessalonikis äh, see, mis seal on loodud, nägi ette eluruumide üürimist, korterite üürimist, et pagulased saaksid tõesti laagritest välja ja saaksid elama korteritesse mul on jäänud tunne, ilmselt on olukord ka praegu sama, et Kreeka ametivõimude alateadvuses on endiselt eh, väga palju sellist ebakindlust, eh, sellist eh, hirmu, et Türgi võib oma arvamuse, seisukoha iga hetk ära muuta ja Kreeka on küll jõudnud praegu normaliseerumise faasi, aga keegi ei tea, mis juhtub homme. homme võib-olla ollakse jälle silmitsi kriisiolukorraga. kui vaadata, kuidas ähm, mere teisel kaldal äh, partnerriik käitub, ühelt poolt tekitab see sellist ebakindluse tunnet Kreeka ametivõimudes, mis on täiesti arusaadav aga samas ehm, see ka kahjustab neid jõupingutusi, mis on tehtud selleks, et olukorda kontrolli alla saada, stabiliseerida. jah, me ei ole enam erakorralises olukorras, see on tõsi, aga ehm, nii nagu proua ehm, Roig just ütles, ma ei tea, kas ma proua nime nüüd õigesti hääldasin tegemist on sellise nimega, mis nõuab eh, nii-öelda keeletunnetust, et eh, õigesti hääldada seda nime, aga nii nagu proua Roitši ütles, me peame aitama just konkreetselt kohalikke omavalitsusi, sest kohalikud omavalitsused on need, kes eh, pagulasi aitavad, nendega toimetuleku eest vastutavad ja mul on ka omalt poolt mõningad küsimused hiljuti ähm, arvamus Euroopa Liidus, eriti mm, ametiasutustes ja vabaühendustes on olnud selline, et et nii-öelda mm, nagu õhkkond on halvenenud poliitilistelt juhtidelt, ministritelt mõningatest riikidest, sealhulgas minu koduriigist, on tulnud mitmeid poliitilisi avaldusi, deklaratsioone äh, kus seatakse küsimärgi alla vabaühenduste roll, vabaühenduste tegelikud kavatsused ja ka see, kuidas nad probleemidega toime tulevad, on seatud küsimärgi alla. et see on teema, millega tuleb tegeleda, kõigepealt tuleb seda probleemi mõista ja tegelikult äh, tuleb see kõik äh, kuidagi peatada, sellest üle saada. Kreeka valitsus on teinud äh, tohutuid jõupingutusi oma riigis riigis, mis ei ole Euroopa Liidu üks rikkamaid, riigis, mis seisab äh, silmitsi majanduskriisiga, tööhõivekriisiga, probleemid on väga sügavad ja laialdased. nii nagu komisjoni valitsus, komisjoni esindaja väga hästi teab, on Kreeka valitsus alati tunnistanud seda, et ilma Euroopa Liidu abita ei suuda nad üksi probleemiga toime tulla. samas see roll, mida on mänginud vabaühendused reageerides koheselt hädaolukorraga, on olnud väga otsustava tähtsusega ja seda panust, mida vabaühendused on andnud, ei tohi ja ei saa ära unustada, kui vabaühendustega on mingeid probleeme, siis tuleb nende probleemidega tegeleda. me kõik mõistame, et kui tegemist on riikliku kavaga, kui on olemas riiklik kava, mille Kreeka valitsus on heaks kiitnud, siis vabaühendused ei saa teha seda, mida iganes nad soovivad. Nad peavad oma tegevuse struktureerima vastavalt sellele, mis raamistik ette näeb, me kõik teame seda ja me teame, et mõnikord tekib sellest ka probleeme. aga see sõnum, mille me peame välja saatma, on kahene, kõigepealt vabaühenduste tööd tuleb Äh, tunnustada selles äh, olukorras, mida nad teevad, tegemist on olnud hädaolukorraga ja teiseks nad peavad tegema koostööd Kreeka valitsusega selleks, et riiklik kava ellu rakendada, kui valitsus on sellise plaani heaks kiitnud. edasi Miltos Kirkos. Miltos võib-olla äh, tutvustab meie tänase ühise koosoleku äh, nii-öelda tausta ja mõtet, aitäh tehtud töö eest. Eh, nii Linda kui mina eh, tõesti täname tehtud töö eest. Miltos, palun. aitäh, juhataja. Eh, Kreeka nimel oleme tänulikud komisjonile rahade eraldamise eest, kuigi asjad on liikunud aeglasemalt, kui oleks lootnud ja ka kokkuleppe eest Türgiga, mis, Türgiga, mis suured vood peatas. Claude on siin tööd juhtinud, aga me oleme üheskoos arutanud seda, kuidas meie saame aidata. Eh, kindlasti eh, eh, ma ei, ei, ei sea kahtluse alla minister Musalase otsust äh, võtta üle haldamine, aga tuleb mõelda, kuidas meie saame parimal võimalikul moel äh, toetada. volinik ütles, et vähem kui kümme protsenti taktikalistest äh, vahenditest on ära kasutatud ehk probleem on olemas. mis puudutab paremate võimalike viiside ärakasutamist, siis me kõik oleme näinud, kuidas inimesed lumetormis hukkusid, see ei olnud parim võimalik viis, aga tuleb edasi liikuda mandri osas olukord äh, muutub järjest paremaks ja me saame hakata töötama nüüd integratsiooni küsimuste kallal, aga ühtäkki saime teada, et et see saartel äh, teenuste osutamine muutub, et äh, UNHCR-ist läheb see, vabaühendustelt läheb see üle riigile. jah, riik võtab endale vastutuse kandmise, aga siis me helistasime Lesbose saarele, ja kuni kolmekümne esimese maini MGM mm, andis abi arstidele, kümnele arstile, üheteistkümnele õele, kaheksale psühholoogile ja nii edasi. ja siis ma helistasin ministeeriumisse ja sain teada, et jah, riigihange on välja kuulutatud, aga see lõpeb viieteistkümnendal augustil ja me teame, et viieteistkümnendal augustil Kreekas ei toimu mitte midagi, enne septembrit ei toimu midagi. Mm, ja me küsisime, kas siis kedagi ei ole seal kohal, ei, Punane Rist on. Ehm, et kes on veel parem kui Punane Rist ja me siis arutasime, uurisime asja ja saime teada, et kümne arsti, üheteistkümne õe ja kaheksa psühholoogi asemel on nüüd kaks arsti, üks õde, kaks psühholoogi ja seda kakskümmend neli tundi ööpäevas. ja see on see ehm, kahekümne nelja tunni asemel Punane Rist pakub toetust kaheksa tunni jooksul ja seda me kardame. see muudatus olukorras, kus pakuti teenuseid, kus hakkavad, hakkab riik teenuseid pakkuma, me kardame eh, seda, mis hakkab toimuma ja tahaksime komisjonilt teada, miks oli nii raske eh, avatud eh, kiirreageerimisplaan kokku panna üheskoos minister Musalaga, nii et ka vabaühendused saavad endiselt Äh, teenuseid pakkuma ja et need, kes äh, vastutavad teenuste osutamise eest, saaksid tööd jätkata. telefonikõnede põhjal äh, tundub, et küll komisjon rahastab, aga ma ei ole üldse kindel, et sellist tühimikku ei toimu, et olukord saarel ei muutu halvast väga halvast. kuuskümmend neli inimest iga päev saabub endiselt saarele juurde, sest kokkulepe Türgiga ei toimi veel ja, ja sellel on ka head põhjused, miks see sajaprotsendiliselt ei, ei toimi. E, eile kaheksa konteinerit e, ja kaheksa suurt telki peletati saarel maha. ei ole võimalik jätta saarte haldamine Kreeka ametivõimule, te peaksite sekkuma ja ma tahaksin tänada äh, Äh, nii TV kui Libe komisjoni juhatajaid, kes andsid meile võimaluse siin mõtteid vahetada. me loodame, et Kreeka ametiasutused ja Kreeka poliitilised juhid, härra Musalas oleks tulnud kohale, ei saanud tulla, aga me peame selle sõnumi tõesti kohale saatma, me oleme püüdnud seda edastada aastast kaks tuhat viisteist, kui komisjon oleks olnud kohal kriisi esimesel aastal või teisel aastal, siis meil ei oleks selliseid surmajuhtumeid olnud. aitäh! Norbert Noiser, palun äh,. Vielen Dank von meiner Seite. suur tänu minu poolt ka. kolmele institutsioonile äh, EGO Home peadirektoraadile ning ka ÜRO pagulaste ülevoliniku ametile. ma arvan, et väga head tööd on tehtud. ja meil on piisavalt kasutatud Euroopa rahasid, nüüd nelisada miljonit miljonit pluss nelisada kolmkümmend miljonit, see on väga suur summa raha. aga ma tahan öelda ka väga selgelt seda, et me oleme praegu olukorras, kus meil on vaja rohkem eh, stabiilsust eh, ja rohkem ka jätkusuutlikkust oma tegevuses ning me peame ka seisma selle eest, et erinevates äh, valdkondades, näiteks integratsioon, ka äh, saatmata alaealiste eest hoolitsemine, integratsiooniprogrammid, kuidas seda kõike rakendatakse? ja minu arust on see täiesti vastuvõetamatu, et äh, me räägime täna olukorrast Kreekas ja vastav pädev minister ei ole kohal. ning laseb äh, läbi asendaja ennast äh, asendada, me ei saa niimoodi käia maksumaksja rahaga ümber, me tahame täpselt teada, kuidas näeb rahvuslik tegevuskava välja ja liiga vähe on öeldud, et komisjon peab siin midagi tegema. mina arvan, et komisjon on asjad ära teinud ja on valmis ka äh, selles plaanis osalema ja investeerima sinna ka tööjõudu, aga ka Kreeka valitsuse poole pealt peab rohkem siin tulema Äh, ka äh, kohalikud omavalitsused Kreekas teevad väga suure osa oma eest ära, aga ma arvan, et Kreeka kindlasti peaks olema see, kes seisab siin meiega silmitsi, vastab meie küsimusele, vastab küsimustele, kuidas näevad välja erinevad meetmed, kuidas näevad välja integratsioonimeetmed, mis saab saatmata alaealistelt, alaealistest, kuidas saartelt tuua inimesi maismaa osale ning äh, kuidas Euroopa üleüldiselt osaleb äh, ümberjaotamises teistesse Euroopa Liidu riikidesse ja kuidas näevad perspektiivid välja siis, kui näiteks olukord Türgis muutub teistsuguseks. ja siis äh, tagasipöördujate küsimus. meil on praegu kakssada tuhat tagasipöördujat äh, pärast seda, kui Aleppos on olukord muutunud. kas siin on ehk viiteid sellele, et ka Süüria pagulastest, kes praegu Kreekas on, on tahtmine minna tagasi oma koduriiki. aga nüüd äh, veel korra kokkuvõttes arvan ma, et me peame Kreeka äh, valitsust kutsuma väga selgelt üles, et nad oma rahvusliku plaani äh, meile esitlevad ja väga vähe on minu arust, kui ütleme siin lihtsalt, et meie libe ja TV komisjonidena anname siin viiteid, mida on veel vaja ära teha, ei, tegelikult peab institutsioon ise äh, vastutuse võtma ja tulema ka meiega siia komisjoni rääkima palju,. palju-palju tänu, Norbert. Äh, ma ei tahtnud olla ebaviisakas, aga Lindaga äh, me tahtsime öelda, et Kreeka alalise esinduse esindaja on siin nii et ma ei tahtnud teda nii-öelda halba positsiooni ta-, panna, andke märku, kui te soovite lõpus midagi öelda. ja kolleegid, äh, meil on tõlgid äh, poole üheni. me libes nii äh, rangelt kellast kinni ei pea, aga, aga üks päevakorrapunkt on veel ees ja seetõttu palun kõneajast kinni pidada härra Krista Konnas, palun, kui te saate kahe minutiga hakkama, siis oleks väga tänulikud selle eest. aitäh, esimees. tahaksin selgitada vaid paari ebaselget küsimust. on väidetud, et Kreeka on saanud viissada miljonit eurot. kas see on kogu summa, mis on eraldatud Kreekale aastaks kaks tuhat seitseteist ja kaheks järgnevaks aastaks? sellest summast vaid üheksakümmend kaks protsenti on kohale jõudnud ja Kreeka valitsus on kulutanud natukene üle ühe miljoni euro. kogu viiesajast miljonist peaaegu pool peaks vastavalt komisjoni aruandele minema piirikaitseks mis tähendab seda, et tegelik eelarve eh, sellistele poliitikatele, mille eesmärgiks on aita pagulasi ja sisserändajaid, eh, moodustab vaid poole summast. igal juhul hetkel saartel, kus rahastamine läheb vabaühendustelt Kreeka valitsusele üle, on menetlustega juba algus tehtud selleks, et äh, leevendada pagulaste ja sisserändajate koormat, aga tegemist ei ole lihtsa ülesandega, sellele tuleb läheneda samm-sammult. ja mis puudutab äh, rahade vastuvõtmist, eraldatud rahade vastuvõtmist, siis Kreeka on seal kuskil äh, nii-öelda keskmiste seas Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes, mis on väga oluline, sest on mitmeid eeltingimusi, mis tuleb täita selleks, et need vahendid kätte saada. ja samuti on olnud kuulda kaebusi, et nelikümmend miljonit eurot on eraldatud põhjustel, mis ei puuduta otseselt mitte pagulasi ja sisserändajaid, aga neid on kasutatud selleks, et Kreeka rannavalve saaks patrullida, mm, elusid päästa. nii et seda on kasutatud mm, õigetel eesmärkidel. aitäh! aitäh, et tegite ka nii lühidalt. nüüd edasi Linda, härra Lopes Aguilar, härra Costa ja, ja kui teil midagi selle vastu ei ole, siis kuulame ära eh, Kreeka alalise esinduse eh, esindaja vastuse, kui teile sobib. Linda, palun. aitäh. Mm, ka minu poolt eh, mõned küsimused ehm, Eh, Kreeka alalise esindaja esindusele ja eh, ma olen eh, saanud kokku minister Musalaga ja, ja, ja ta oli tõesti väga abivalmis, kui me külastasime Kreeka saari. me oleme näinud neid suuri muudatusi, seda, kuidas olukord on tõesti paremaks muutunud. aga kaks asja teevad mulle muret. kõigepealt ma tahaksin teilt küsida, et te ütlesite, et te lähete järgmisel nädalal Ateenasse, kas te saate kogu ka vabaühenduste esindajatega, paljud nendest ütlevad, et jah, me kuuleme, et toimus selline üleminek, aga kas te saate nende esindajatega kokku, võib-olla te saate siis täpselt nende käest teada, millised on kitsaskohad, tühikud, mulle on räägitud seda, et kuigi jah, mõningad hanked on avaldatud, on ikkagi eh, teatud lünke, lünkasid sellest ajast, kui eh, EKO taandub. nii et, eh, et järjepidevus on oluline. nii et kui kui te saaksite vabaühendustega kokku saada, võib-olla mõlema peadirektoraadi esindajad, ehm, siis jah, mm, nii, nii nagu Enrico Guerrero ütles, kokkulepe Türgiga kunagi ei tea, ehm, mis sellest saab, kas või vaadates tänase hommikusi uudiseid. ja laste hariduse küsimus, see on samuti midagi sellist, mida proua Grignon Äh, UNHCR-ist ütles äh, inimeste puhul, kes jäävad pikemaks riiki. Äh, laagris olevad lapsed saavad koolis käia alles pärastlõunal, siis kui Kreeka lapsed, laste koolipäev on lõppenud. lapsed, kes elavad korterites, nemad saavad kooli minna, aga igal juhul ma tahaksin teada saada, kui palju tähelepanu pööratakse laste haridusele Kreekas Need, kes on elanud äh, laagrites, on meile öelnud, et äh, lapsed koolis väga palju ei õpi. ma tean, et see on raske probleem. osad pered äh, ei, ei taha ka Kreekasse jääda, see muudab olukorra keerulisemaks, et nad saadaksid oma lapse Kreeka kooli. nii et mm, see on üks prioriteetne küsimus, millega tuleks tegeleda. aitäh, Linda! ja nüüd äh, härra Lopes Aguilar. aitäh, juhataja, on täiesti ilmselge ja väga kurb samal ajal, et et väga headel põhjustel me tahame, me tuleme tagasi Kreeka ja Itaalia küsimuse juurde, mis on seotud pagulaskriisiga. on tõesti väga kahju, et minister Musalas ei saanud äh, täna siia kohale tulla, sest mul oli kavas eh, protokolli kirja panna, et on terve rida küsimusi, mis on seotud sellega, et on puudu riiklikust eh, eh, kavast üleminekuperioodiks, kuidas olukorra, olukorda hallata ja ja, ja et see toimuks konsultatsioonis UNHCR-iga, vabaühendustega, kodanikuühiskonna esindajatega, et üleminek toimuks sujuvalt ma tahaksin härra Musala käest, Musalase käest teada saada, et kuidas kavatsetakse investeerida sellesse, et jätkusuutlik süsteem luua saatjate alaealistele, see on väga tundlik teema, kui jutt käib haavatavatest isikutest. kuna siin on kohal nii DJ Home'i kui EKO esindajad, siis ma tahaksin nende poole pöörduda ja paluda regulaarseid kokkusaamisi nende organisatsioonidega, kes teenuseid eh, osutavad ja, ja nendega, kes eh, riigiasutuste poolt need ülesanded üle võtavad. Eh, riigikava tuleb teha kättesaadavaks, see on ääretult oluline. ja lõpetuseks ma tahaksin öelda seda, et korduvalt me oleme näinud, et, et mõlema riigi puhul on puudu poliitilisest äh, Äh, soovist ja tahtest. Äh, Hispaania näiteks, äh, ma olen rohkem kui korra seda kuulnud ja ma tahan seda selgelt välja tuua, et, et meie seas on paljusid, kes kaebavad, et, et Hispaania valitsus ei näita piisavalt üles solidaarsust, arvestades olukorda ja, ja ka, ja ka see kahtlus, mis on langenud Eh, vabaühendustele, nemad on need, kes on seda tühikut täitnud, seda solidaarsust tõesti üles näidanud. ja nüüd eh, härra Markus Kosta, palun. suur tänu, mul on väga hea meel, et mul on nüüd eh, hea võimalus siin sõna võtta. mina tahaksin rääkida perede taasühendamise teemast Kreeka ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. teada on, et Kreekas on sadu asüülitaotlejaid, kelle lähedased on juba Saksamaal. minu teadmised vähemalt äh, niimoodi ütlevad ja pärast äh, Dublin kolme määrust on nüüd ka äh, õiguslik alus selleks, et pered kokku viidaks omavahel. selle määruse järgi on peredel õigus selleks, et asüülimenetluses ka samas riigis viidakse ka see teine menetlus läbi ja nüüd on hiljuti äh, teada, et Saksa ministeerium tegi otsuse, et hoolimata sellele õigusele, mis puudutab siis perede taasühendamist ja asüüli äh, menetluse läbiviimist äh, ühes liikmesriigis, seda õigust piiratakse. seitsekümmend isikut tohivad Saksamaale kuus reisida ning seal siis asüülitaotlust äh, menetleda lasta. kas tegemist ei ole mitte menetlusega, mis inimõiguste vastane on? ja kas siin ei ole ka vastuolu Euroopa Liidu õigusandlusega? on ka äh, komisjoni äh, faktilehe järgi, mis puudutab pagulasvoogude haldamist, saab iga pagulane Kreekas viissada eurot. Äh, mul tekib küsimus, et kas äh, Saksa valitsuse selline toimimine ei ole mitte äh, õiguse riive ja kas peadirektorid saaksid midagi öelda või siis ka pagulaste ülemvoliniku ameti esindaja, mind huvitaks see küll väga, aitäh. aitäh. kolleegid saavad äh, varsti vastuse, aga kõigepealt äh, soovin ma pöörduda Trade peadirektoraadi esindaja poole, tänada teid äh, tulemast ja öelda teile, et kas teil oleks võimalik kõigepealt võtta kokku kõige olulisemad punktid ja siis vastata võimalusel ka olulisematele küsimustele ja teha seda kahe kuni kolme minuti jooksul, aitäh! suur tänu, aitäh ka, et annate mulle sõna. palun vabandust, et ma tulin hilinemisega ja ei olnud alguses kohal. Koreperis toimus Vahemere kriisi arutelu. härra Musalas tegeleb äh, itaallastega konsulteerimisega, sellepärast et äh, Vahemere keskuses toimub taas kriis, mis on väga keeruline. me kõik teame seda ja peame olema ettevaatlikud. Te teate ju ka seda, millised probleemid Kreekal praegu on ja te teate, mida härra Musales on teinud ja mida teeb kogu Kreeka valitsus, kõik Kreeka võimud, selleks, et kuidagi toime tulla rändesurve ja pagulaskriisiga, mis algas juba aastal kaks tuhat viisteist. minister Musales on väga rõõmus selle üle, et ta on lugupeetud parlamendiliikmetega saanud kõnelda minevikus ja loodab seda teha ka tulevikus me oleme väga tänulikud ka kogu abi eest, mida komisjon meile on andnud, mida on andnud liikmesriigid ja vabaühendused, kellega me teeme tõesti väga tihedat koostööd ja seda tihedat koostööd me kindlasti jätkame tulevikus. ma märkisin ära kõik äh, sõnavõtud ja panin kirja kõik mured, äh, mida siin väljendati, ma annan äh, need sõnavõttude kokkuvõtted edasi Kreeka võimudele ja tahaksin äh, siinkohal teha ainult kaks märkust. esimene puudutab saatjate alaealisi. see olukord on keeruline, nagu me kõik teame, ja me oleme loonud äh, neile järjest rohkem eraldatud turvalisi kohti, selle aasta lõpuks on eesmärk luua neid veel täiendavalt kaks tuhat. tegemist on äh, olulise küsimusega ja oluline on ka see, kuidas kõigile lastele tagada haridus kuidas pagulaslastele ja tagada haridus, võttes arvesse, et neil on ju õigus haridusele. me püüame neile luua eraldi koole, püüame tagada selle, et nad oleksid kõik vaktsineeritud, aga see on väga keeruline, sellepärast et tegemist on ju suure hulga inimestega. ja potentsiaalselt saab neid isikuid olema väga palju ka teistes liikmesriikides. ma võin härra Musalase nimel öelda, et me teeme tõesti kõik, mis võimalik jätkame oma tööd, sest meie tahame seda nii enda kui pagulaste heaks teha, aitäh! aitäh! ja ma pöördun nüüd äh, Linda poole, meil on kolm minutit üldse aega, kuidas me saame seda kasutada õiglaselt. ma annan sulle äh, sõna kokkuvõtteks aitäh, tegelikult olid äh, küsimused esitatud ju komisjoni esindajatele ja seetõttu ma tahaksin anda sõna komisjoni esindajatele, kas Simon, jah? suur aitäh, ütleb härra Mordü. ma vastan äh, mõnedele küsimustele, mis tulid äh, varjupaigataotluste kohta, lubage väljenduda selgelt me tervitame seda jõupingutust, mille vabaühendused on teinud. vabaühenduste pingutus on väga oluline, sest see on osa meie ühisest tööst Kreeka aitamiseks enneolematult raskel ajal. lubage kinnitada ka seda, et vabaühenduste raha ei ole ära võetud, seda raha ei võetagi ära ning me toetame vabaühendusi edaspidigi. pigem on nüüd nii, et rahaline abi suunatakse läbi Kreeka riikliku programmi ja sealt on siis võimalik saada vabaühendustel raha. oleme ka öelnud, et kui me leiame, et raha on siiski rohkem vaja, siis on meil võimalik raha juurde anda, lisaks sellele, mis praegu on riiklikus programmis, aga me leiame, et meil on vaja luua jätkusuutlik Kreeka poolt hallatav süsteem, mis siis pidevalt toimiks meil on positiivne kogemus juba olemas, lubage tuua konkreetne näide. kolmekümnendal seits-, kolmekümnendal juunil lõppes hankevoor, millega hakatakse ehitama kodusid saatjata alaealistele. ja nüüd on vabaühendused äh, ka esitanud omapoolseid äh, taotlusi ning äh, Kreeka valitsus peaks esimeseks augustiks hakkama sõlmima lepinguid hankevõitjatega Linda, sa rääkisid ka sellest, et saatjate alaealisi tuleks paremini kaitsta. Kreeka valitsus töötab praegu projektiga, Ähm, mis ongi mõeldud just äh, saatjate alaealiste kaitseks. Äh, tööjõu, äh, tööminister on välja töötamas seadus, seaduseelnõud, et kaitsta saatjate alaealisi. nii et tegelikult tegeldakse nende küsimustega. ja saatjate alaealiste jaoks on Kreekas olemas pilootprojekt, millest nüüd saab päris projekt. edasi, Rakekoši küsimuste juurde. me oleme pidevas kontaktis Kreeka võimudega, mina, minu meeskond, kõik me töötame ööpäevaringselt selleks, et aastaks kaks tuhat seitseteist näha ette täielik rahastusplaan, see rahastusplaan on olemas ja nüüd peavad meie Kreeka partnerid ise selle programmiga edasi töötama meie poolt, mitte mingeid probleeme ei tekkinud me oleme juba alustanud rahastamisplaani väljatöötamist aastaks kaks tuhat kaheksateist, nii et äh, mitte mingisuguseid lünkasid ei teki ja mitte mingit erakorralist toetust ei ole vaja vahepeal anda, sest see on jätkuv programm. rääkides nüüd raamatupidamisest, siis Kreeka esitas viimati aruande veebruaris ja selles aruandes ütles, et nemad on välja maksnud üks koma kaheksa miljonit eurot Amifist ning äh, nelikümmend kaks miljonit ISF-ist. lubage veel kord öelda, et meie toetame jätkuvalt Kreekat ja oleme valmis äh, kõik lüngad lappima, kui nii võib öelda, aga me vajame, me ootame ka seda, et Kreeka teeks ära omapoolse töö. Euroopa Liidu Türgi kokkulepe on olnud äh, väga kasulik, sest varem saabus meile kümme tuhat inimest päevas ja iga päev ka suri palju inimesi. nüüd pärast Euroopa-Türgi, Türgi leppe jõustumist tuleb päevas võib-olla kuuskümmend varjupaigataotlejat, kuid siiski tuleb Kreekasse iga päev rohkem inimesi, kui Türki tagasi saadetakse ja see on nii sellepärast, et tegelikult äh, on varjupaigataotluste äh, teise astmega ehk siis nende edasikaebamisega, otsuste edasikaebamisega probleeme. kui teie saaksite jõulu ajal, äh, ma küsisin ühelt pagulaselt, kui oleks jõuluaeg ja te saaksite soovida ühe soovi, siis vastas ta, et ma sooviksin seda, et minu taotlust menetletaks kiiremini. nii et äh, see, see kiirus ilmselt ongi üks probleemidest, meil on vaja kindlasti äh, kiirendada otsuste edasikaebamise menetlust. sellega ma lõpetan, aga võite öelda, võite olla kindlad, et meie teeme kõik endast oleneva selleks, et Kreeka võimusid veenda, et tuleb kiiresti luua kriisihaldussüsteem, mis oleks jätkusuutlik, aitäh okay,! aitäh! mina tahaksin vastata äh, sellele, et kohalike, äh, küsimustele ja öelda järgmist, kohalike omavalitsuste roll on väga oluline ning koostöö keskasutuste ja kohalike omavalitsuste vahel peab olema parem. tahaksin vastata ka selles osas, et Kreeka valitsus kardab endiselt, et Euroopa Liidu Türgi lepe tegelikult ei jõustu. me rääkisime sellest härra Musulasega siis, kui Euroopa Liidu Türgi kokkulepe välja töötati ja nad küsisid, aga miks me siis need laagrid alles jätame. sellepärast, et meil on ikkagi vaja mingisugust puhvrit, et kuidagi vastu võtta inimesed, kui nad jälle saabuma hakkavad, kui see ikkagi juhtub ja kui Kreeka ja Türgi olukord, äh, Kreeka ja Türgi vahelised suhted ei äh, ole piisavalt head. meil on äh, viisteist partnerit Kreekas, nendest kolm on ÜRO agentuurid ja kaksteist ülejäänut on lihtsalt vabaühendused. ma nõustun teiega täiesti. nagu ütles ka Annabel, et, et tegelikult tekkis alguses ka nõndanimetatud kultuurishokk sellepärast et Kreeka valitsus ja vabaühendused ei leidnud alguses ühist keelt. vabaühendused on väga head humanitaarabi andjad, kuid neil puudus kogemus Kreeka valitsusega koos töötamises. nüüd on need suhted palju paremad. ma kohtun vabaühendustega, kui lähen järgmisel nädalal Ateenasse, aga tahan omalt poolt rõhutada ka seda, et me oleme pidevas dialoogis Kreekaga, meil on äh, nädalas kaks videokonverentsi äh, Brüsseli ja Ateena vahel ja ja kuna meie esindajad on Ateenas kohal, siis me tõesti suudame jälgida ka kõike, mis toimub kogu aeg. meil on äh, saartel neli partnerit ja me suhtleme pidevalt ka nendega, mis ning seetõttu on meil võimalik kogu aeg hinnata seda, kus on lüngad, kus on puudujäägid. toome ühe näite. võib-olla te olete kuskilt lugenud, et eile oli Elinasi laagris eh, Mandri-Kreekal eh, üks eh, intsident seal, sissepääsu ees avaldati meelt ja me saime kahe tunniga teada, miks see meeleavaldus tekkis ja mida on vaja teha, et intsident lõpeks ja kahe tunniga lahendasime selle sellepärast, et kohapeal on inimesed, kes saavad kohe reageerida ja nende abil me leiame ka lahenduse. ma toon selle näite, kuigi võib-olla see tundub isegi veidi naljakas, sellepärast et see näide demonstreerib hästi, et me tegelikult suudame väga kiiresti reageerida kõigele, mis toimub, aitäh! aitäh ka teile, ma loodan, et me suudame augustikuu jooksul üle minna uuele süsteemile, et inimesed, kes vajavad ja väärivad abi, seda ka saavad ja mul on väga hea meel, et te järgmisel nädalal peate Ateenas selle dialoogi mitte, eh, vabaühendustega. suur tänu kõigile, kes sõna võtsid, suur tänu Liibe komisjonile, suur tänu sulle, Claude, aitäh kõigile, et te tulite. võib-olla tuleme me selle teema juurde tagasi pärast suvevaheaega. suur, suur tänu ja nüüd eh, läheme me järgmise päevakorrapunkti juurde, mis toimub suletud uste taha, taga, mis tähendab seda, et siia võivad äh, jääda ainult need, äh, need isikud, kes äh, on Eritrea küsimust pädev arutama, kõigil teistel palun siit kiiresti lahkuda.